me võib-olla peaksime härra von Rompuyt paluma, et äh, kuna äh, ülemkogus toimuvad niivõrd olulised arutelud, siis oleks hea, kui ta tuleks eelnevalt parlamenti meiega neist rääkima. aitäh, ma edastan selle sõnumi ja par-, parlamendi seisukohad äh, esitan ma vajalikus vormis sellega oleme oma töökava kinnitanud, kas selle kohta on veel sõnasoove, ei ole. ja siis ma kuulutan välja meie päevakorra esimese punktina härra Pusutili raporti siseturu tulemustabeli kohta ja selle äh, teema kohta saab esimesena sõna äh, saadik Pusutil neljaks minutiks. Uh, has... suur tänu viimasel ajal räägitakse väga palju kasvust ja seda, kuidas Euroopa majandusele hoogu juurde anda ja kuidas sellest koledast olukorrast välja pääseda, kuid me peame loosungitest kaugemale minema ja mõtlema selle peale, kuidas seda kasvu saavutatakse. E, ja minu raport, mis käsitleb siseturu tulemustabelit, mida siin me täna arutame, e, käsitleb just seda tähtsat olulist sõnumit, nimelt kui me tõesti tahame saavutada kasvu, siis meil tuleb äh, saavutada siseturg kodanike jaoks, sest see on kõige tähtsam investeering Euroopas kasvu jaoks. selleks aga tuleb teha kindlaks, mis ei toimi ja teha kindlaks, kus meil ei õnnestu tagajärgi saavutada. ja see tulemustabel näitab meile, et on terve rida liikmesriike, kes ei suuda üle võtta ühenduse vastavaid õigusakte armsad kolleegid, need, kes ei taha kuulata härra Pusutili, võiksid olla nii kenad ja vaikselt saalist lahkuda. üks hetk, härra Pusutil, palun. suur tänu neile, kes soovivad mind kuulama jääda kui nüüd liikmesriigid ei hakka tegema suuremaid jõupingutusi selle nimel, et võtta õigesti ja täielikult üle Euroopa, Euroopa õigusaktid ja need ka täiel määral rakendada, siis meil siseturgu ei teki muidugi kõik ei ole nii halvasti, oleme näinud, et mõned liikmesriigid on pidevalt pühendunud siseturu nimel tegutsema, näiteks ka minu oma koduriik Malta on taaskord jälle saavutanud parimad tulemused ühenduse õigusaktide ülevõtmise osas, aga teised liikmesriigid, näiteks nagu Eesti, on näidanud ka väga tule-, häid tulemusi kõikides arvestustes äh, siseturu osas. Need positiivsed tulemused aga ei ole erandiks reeglile, vaid pigem näitavad seda, et on liikmesriike, kus on olemas poliitiline tahe hästi tegutseda. aga kui rohkemat ei tehta ära selleks, et võtta üle ühendusõigusakte ja rakendada neid nõuete kohaselt võimalikult kiiresti, siis ei saa meie kodanikud ja ettevõtted kuidagi kasutada ära äh, siseturus saavutatavat äh, saavutatavaid hüvesid. meil on ambitsioonikamaid eesmärke tarvis ja kõik peavad oma lubaduste juurde ka jääma. ning Euroopa Komisjon peab ka jätkuvalt täitma oma rolli Euroopa Liidu äh, järelevalvajana ja tegema seda paremini. iga juhtumit mis on seotud äh, õiguste, äh, õigusaktide rikkumisega, tuleb kohe rikkumismenetlusega kiiresti äh, käsitleda ning minu arvates peaks olema selline kiire pak-, rikkumismenetlus nõnda, et oleks võimalik objektiivselt kõikidele rikkumistele reageerida ja et ei oleks mingisugust poliitilist survet selles küsimuses. kuid regulatiivne raamistik ei ole piisav selleks veel, et siseturg oleks toimiv. sellepärast on minu raportis pööratud tähelepanu ka sellele, kuidas ühtset turgu lähemale tuua ettevõtetele ja kodanikele otseselt. ja selleks on väga oluline terve see võrgustik, mis komisjon on välja töötanud, sealhulgas solvid ning neid Äh, probleemide lahendamise teenuseid tuleb veelgi tugevdada, sellepärast et kodanikel on sagedasti suuri raskusi mm, leida see õige võrgustik, kuhu oma kaebusega pöörduda. ja sellest ei saa nüüd omaette probleem tekkida, sellest probleemide lahendamise võrgustikust. sellepärast on väga olulised ka sellised äh, veebipõhised äh, võrgustikud nagu Your Europe, Teie Euroopa. aga samas on vaja palju täiendavaid, äh, täiendavat personali, näiteks komisjon võiks saata liikmesriikidesse otse inimesi, kes võiksid tegeleda nende kodanike kaebustega. ning meil on paar tarvis hoolitseda selle eest, et me jääme praeguses majandusolukorras ellu, kuid me peame saavutama ka kasvu ja võrdsed võimalused, mida meie kodanikud meilt ootavad. suur tänu! aitäh, härra Pusutel ja nüüd saab komisjoni nimel sõna volinik Barnier. aitäh, härra president, tere päevast, lugupeetud parlamendisaadikud kõigepealt tahaksin Simon Pussutili tänada selle töö eest, mis ta on teinud selle raportiga ja kõiki IMCO komisjoni liikmeid samuti tänaksin tehtud töö eest. tegemist on äh, tõsise kriisi hetkega, kriis ei ole sugugi veel äh, lõppenud sellel on mitmeid nii majanduslikke kui sotsiaalseid tagajärgi ja see nendes kriisitingimustes me näeme, et paljud kodanikud kannatavad, neil ei ole tööd, paljud on vihased ja see siseturg, millest me siin raportis räägime, on jõudnud paradoksaalsesse olukorda. ja kui me siin nüüd ettevaatlikud ei ole, siis võib siseturust saada esimene ohver, eh, protektsionismi ohver, kuid samas on siseturg ka esimene võimalus ja põhiline trump, mis meil on sellest kriisist välja tulemiseks, kui see siseturg paremini toimima hakkab. nii et Monti raportist, Louis Gresh'i raportist peale koos parlamendi toetusega oleme püüdnud nende sammudega edasi minna ja need viiskümmend ettepanekut äh, ja peatselt äh, veel tosin uut ettepanekut äh, selleks, et konkurentsivõimelist majandust taaskäivitada, on osa Euroopa Liidu majanduskasvu initsiatiivist, millega tullakse välja käesoleval nädalal. nii et ühelt poolt eelarvevahendite õige kasutamine ja teiselt poolt äh, kasvu, majanduskasvu soodustamine, need on üksteisega kokku sobivad äh, meetmed ja nendega peab paralleelselt tegelema. ja seetõttu on mul hea meel, et härra Pusutil on siin rõhutanud, et äh, siseturg on üks majanduskasvu taaskäivitamise mootoritest, sotsiaalne ettevõtlus, kaubavahetus see puudutab kõiki neid valdkondi ja kui me nendega piisavalt tegeleme, on meil võimalik äh, majanduskasvu äh, kiirendada. nii et need viissada miljonit äh, tarbijat, kodanikku ja kakskümmend kaks miljonit ettevõtet, mis Euroopa Liidus tegutsevad, kindlasti sellest võidavad meil on vaja äh, meetmeid, mis oleksid äh, võimalikult lähedal kodanikule, selleks et nad saaksid äh, siseturul osaleda YouEuro portaali, YouPilot portaali ning IMI kaudu ja Solviti kaudu on meil olnud võimalik seda ka teha. ja tulemustabel on siin väga heaks suunanäitajaks, näeme kohe, mis toimib, mis mitte et see tulemustabel, mis äh, koostatakse komisjonis kaks korda aastas, see näitab, äh, kuidas on üle võetud äh, siseturgu puudutavat seadusandlust liikmesriikides. Need arvud on väga kõnekad ning need on innustuseks riikidele mitte, mitte oma pingutusi jätma tulemustabel ei ole ainus vahend, mis meie kasutuses on, kui me räägime eh, nende siseturu reeglite järgimisest. kriis eh, paneb meid eh, õppima ka nendest vigadest, mis on tehtud liikmesriikides ning oma jõupingutusi ühendama. just seetõttu läbipaistvuse huvides ning parema koostöö huvides ka teiega, Euroopa Parlamendiga ja liikmesriikidega me koostame kokkuvõtet siseturu haldamise kohta. E, esimest korda tegime seda sel aastal e, veebruarikuus ning ülemkogu võttis seda ülevaadet ka arvesse ja eh, see peaks aitama ka siseturu eh, seadusandlust eh, paremini ellu rakendada. et ühelt poolt me räägime majanduskasvust, meil ei ole võimalik uusi reegleid koostada ilma selleta, et me ei oleks veendunud selles, et need tõepoolest ka ellu rakenduvad tihtipeale sellised uued reeglid võivad olla hoopiski, ähm, võivad hoopiski meie vastu töötada. kui räägime sellest, et reegleid ühtedes kohtades ühtmoodi, ühtedes riikides ühtmoodi, teistes teistmoodi ähm, rakendatakse, võib see endaga kaasa tuua hoopiski ebaausat konkurentsi ja seetõttu me sooviksime, et oleks võimalikult äh, väike mahajäämus äh, õigusaktide ülevõtmisel, äh, sooviksime seda äh, protsenti ühelt protsendilt poolele protsendile vähendada. ja me teame, et see mahajäämusprotsent praegu on väga erinev liikmesriigiti ja seetõttu, daamid ja härrad olen ma püüdnud kõikides liikmesriikides, kõikides pealinnades kohtuda ametnikega, kes vastutavad just seadusandluse, siseturu seadusandluse rakendamise eest, selleks, et äh, mul oleks nendega otsene, äh, ähm, otsene kontakt ja seetõttu on meil ka rakkerühm loodud, kuhu kuuluvad seitsesada ametnikku, kes kõik siis äh, hoolitsevad selle eest, et see seadusandluse rakendamine, ellurakendamine oleks võimalikult äh, tõhus ja koordinaatorid on ka regioonides, äh, sest ka regioonides on ju kohalikud omavalitsused, ettevõtjad, kes on väga olulised ähm, siseturu toimimise seisukohast ja juunikuus äh, tulen välja ka omapoolse äh, sellekohase teatisega. nüüd äh, rääkides siseturu parema toimimise vahenditest, kindlasti peaks siseturg toimima paremini just kodanike, ettevõtjate seisukohast, see, kogu see süsteem oleks läbipaistvam ja tõhusam. siiani on see, see süsteem või selle ülesehitus Äh, olnud e-, ebapiisavalt koordineeritud ja äh, nagu teiegi, äh, on minu arust väga oluline, et Solvit, mis on siis probleemide lahendamise online vahendiks, toimiks liikmesriikides paremini ja me sel aastal tähistame siseturu kahekümnendat aastapäeva ja see ei peaks olema nostalgiline või melanhoolne äh, sündmus. Äh, me peaksime rõhutama, millised on konkreetsed kasud, mida kodanikud oma igapäevaelus siseturust äh, saavad igaühel on siin oma roll Euroopa Parlamendil, nõukogul, liikmesriikidel, komisjonil ja sellest kahekümnendast aastapäevast peaksime me ammutama uut jõudu siseturule ja loodan, et läbipaistvalt ja siiralt on meil võimalik omavahel nendest teemadest rääkida ja ka kõikide sidusrühmadega rääkida liikmesriikides ja see olekski ähm, siseturu nädala põhiliseks äh, teemaks. Äh, see sai alguse juba Krakowis, kuid see mm, liigub edasi äh, ka liikmesriikides kümnendal kuni seitsmeteistkümnendal oktoobril liikmesriikides leiavad aset siis vastavad sündmused, üritused, arutatakse, mis toimib hästi, mis ei toimi nii hästi, kuidas killustumist vältida, kuidas äh, koos äh, ühtselt need viiskümmend ette, ettepanekut ellu rakendada, mis on äh, ühtse turu aktis välja toodud. nii et meie ees on veel palju tööd siseturu vallas ja minu jaoks on see küll üks äh, minu tegevuse prioriteetidest. me teame, et kodanike ootused selles vallas on väga suured ja loodame, et siis protektsionism ei ohusta siseturu potentsiaali. Äh, aitäh! aitäh ja nüüd äh, jätkame fraktsioonide nimel kõnelejatega ja ma kõigepealt annan sõna Andreas Schwabile Rahvapartei nimel äh, ja tal on aega kolm minutit. proua president, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, ma arvan, et me oleme siin ühel meelel selles, et si-, siseturg, nagu volinik just ütles, ei tohi äh, langeda kriisi esimeseks ohvriks, vaid et vastupidi, kakskümmend aastat pärast siseturu loomist äh, peame me kõike tegema selleks, et äh, siseturg järgiks ühiseid reegleid, mis me kõik oleme välja töötanud seepärast ma sooviksin tänada kolleeg Pusutilli äh, tema siseturu äh, komisjonis tehtud töö eest, sellepärast et siseturu tulemustabel on parlamendi jaoks selliseks baromeetriks, kus me näeme siseturu praegust seisu, aga armsad kolleegid, kakskümmend aastat pärast siseturu loomist peame me äh, praegu ja ka aasta lõpus toimuvatel äh, pidustustel äh, küsima, et mis on õnnestunud selle kahekümne aasta jooksul ja mida saaks veel parandada. ning ma arvan, et kolleeg Uusutili äh, raport siseturu tulemustabeli kohta näitab väga selgelt, et mis on puudu siseturul. üldiselt öeldes on puudu, jääb puudu läbipaistvusest Äh, siseturu äh, äh, õigusaktide puhul on probleemiks õigusaktide mitte rakendamine, mitte ülevõtmine ja siin on juttu ka sellest protsendimäärast, et üks koma kaks protsenti on mahajäämus, aga tegelikult see ei kajasta reaalsust, vaid probleemiks ei ole mitte äh, Äh, Euroopa siseturuaktide väärrakendamine, vaid va-, rakendamata jätmine, vaid väärrakendamine või ebapiisav rap-, rakendamine ning selles osas on meil vaja rohkem läbipaistvust ning mingit kasu ei ole sellest, kui komisjoni õigustalitus teatab meile sellest, et et ta, et et rikkumismenetlusi on vaja, viiakse läbi suletud uste taga, meil on vaja rohkem andmeid selle kohta ja avalikke andmeid selle kohta, mis liikmesriikides valesti tehakse ja miks äh, liikmesriigid äh, ei äh, rakenda õigusakte ja miks liikmesriigid piisavalt kiiresti ei rakenda õigusakte, seepärast ma soovi-, arvan, et väga positiivne on kolleeg Kusutili äh, ettepanek luua kiirmenetlus. ma olen kaheksa aastat olnud Euroopa Parlamendi saadik ning paljude direktiivide ja määruste, eelkõige direktiivide puhul äh, saadikud ja isegi komisjon kohati ei tea, et äh, kuidas äh, tegelikult on neid direktiive siseriikliku õigusesse üle võtnud. Euroopa Parlament on korduvalt nõudnud, et me peaksime soovima, et uutes õigusaktides oleksid vastavustabelid ja ma arvan, et me ei peaks jääma enam selle soovi juurde, vaid me peaksime kahe tuhande neljanda aasta AKI puhul, kus meil on olemas kõigi uute liikmesriikide kohta vastavustabelid, et me võtaks ette ka selle, et me teeksime äh, ka vanade liikmesriikide kohta äh, kahe kahe tuhande neljanda aasta seisuga vastavustabelid, eh, võib-olla kasutades selleks omaenda vahendeid, selleks et tõesti eh, rohkem selgust saada sellesse asja. aitäh ning eh, SD fraktsiooni nimel saab nüüd sõna kolleeg Correia de Campos neli, neli, neljaks minutiks. suur tänu ah, härra volinik, kõigepealt kiidan raportööri tehtud töö eest. siseturu, siseturg tagab rohkem kaubandust, paremat käivet, see on parem tarbijatele, loob juurde töökohti ja loob usaldusväärsemaid kaupu ja teenuseid. see tähendab seda, et VKE-d on tugevamad, kes saavad konkurentsis tingimustes paremini hakkama. nii et see ei ole mitte oluline ainult õigusaktide loomiseks, mis peavad olema innovatiivsed, vaid see on oluline ka õigusaktide ülevõtmisel. ja just siin tekivad probleemid, vahel on nii, et liikmesriigid mm, jäävad väga maha sellest kaheaastasest tähtajast ja see tähendab seda, et see viiesaja miljoni inimeseline siseturg ei toimi nõnda, nagu ta peaks, sellepärast et osad riigid ei võta õigusakte õigesti üle või piisavalt kiiresti üle. ja just see ebaõige ülevõtmine tekitab samuti rakendamisel raskusi. ja siin on tegemist Kreši raportiga, mis oli terviklikum ja nüüd meil on kõik need muud dokumendid ka, mille tõttu meil on palju parem ülevaade sellest, kuidas see siseturg toimib. aga on inertsust, on ka vastuseisu liikmesriikide poolt ja just nende nähtuste vastu peab võitlema nii Euroopa Parlament kui juba Euroopa Komisjon ning siin on oma roll mängida ka liikmesriikide parlamentidel oma järelevalvemenetluses. samuti on tõhus solvit, mis aitab kohtuväliseid lahendusi leida siseturu küsimustes. solvit peaks saama adekvaatse õigusliku aluse selleks, et tema potentsiaali saaks maksimaalselt välja arendada ja et selle abil oleks tõesti võimalik nendele väljakutsetele vastu seista. ning siseturu foorum äh, mille mu kolleeg härra Kresh äh, välja pakkus, äh, see oli tõesti väga edukas ettevõtmine, äh, kui see kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Krakowis toimus ning minu meelest just sealt me peaksime saama ideid, kuidas siseturgu edasi arendada. praegu ongi nagu meil siseturu nädal ning oleme näinud olulisi edasiminekuid ja takistustest ülesaamist, kuid vaatamata faktidele ja arvudele toob kokku need erinevad osapooled, seadusandjad, muud sidusrühmad, see võiks olla lausa siseturu toimimise auditiks ning äh, siis me näeksime kõige paremini, missugused on plussid ja mida tuleb veel ära teha. lõpetuseks tahaksin käsitleda üht raportööri ettepanekut, nimelt, et Euroopa Komisjon looks ühe sõltumatu organi ja mis hakkaks siis menetlusi läbi viima äh, siseturu rikkumiste puhul. aga see on küll väga keerukas idee ja seda oleks vaja väga põhjalikult arutada, see oli liiga hilja tehtud ettepanek, meil ei olnud võimalik seda äh, välja selgitada, missugune selline, missugune õiguslik alus seal oleks ja kuidas see kõik toimima hakkaks, selline siseturu prokurör lausa. nii et seda, see ettepanek esitati väga hilja arutelu käigus nii ei saa meie seda mõtet väga hästi toetada, aitäh. aitäh ja nüüd annan ma liberaalide fraktsiooni nimel sõna härra Hatsimarkakisele viieks ja pooleks minutiks. proua president, lugupeetud kolleegid, lugupeetud raportöör, lugupeetud volinik. ALDE fraktsiooni nimel tervitan ma seda kolleeg Pusutili rap- äh,, algatusraportit, tegemist on olulise panusega ja oluline on, et parlament äh, selliste äh, oluliste teemade puhul äh, oma panuse annaks. Äh, see teema on aktuaalsem kui kunagi varem, sest et nende asjade ülevõtmise kõrval mida me siseturu loomisel kakskümmend aastat tagasi pidasime siseturu mootoriks, lisaks äh, rakendamisele me näeme, et siseturg on tasakaalust väljas, tasakaalust väljas, mis äh, puutub, puudutab näiteks jooksevkontosid ja need jooksevkonto, need tasakaalunihked on süüdi selles, et Euroopa Liit on sattunud kriisi. ka siseturu puhul on oht, et äh, et siseturg kaotab oma legitiimsuse, oma mootori rolli, kui me ei pööra talle nüüd äh, piisavalt tähelepanu siseturu tulemustabel võiks olla mõttekas vahend selleks, et äh, näidata, kus äh, Äh, lähevad asjad valesti, et seda saaks teha väga vara, tegemist oleks esimese suure sammuga äh, koordineeritud majanduspoliitika suunas. ma seetõttu tervitan ka komisjoni äh, plaane, et siseturu tulemustabelit avaldatakse igal aastal. siin üritatakse võimatut, ühelt poolt äh, ei tohi äh, karistada neid liikmesriike, kes õigel ajal äh, kõigel ajal, kõig-, õigel ajal äh, õigusaktid üle võtavad, aga äh, teisalt ei saa äh, liikmesriikidel olla ükskõik, kui naabrid võtavad liiga palju laenu selleks, et tema tooteid osta. kui si-, meil on vaja seda, et siseturu õigusakte õigeaegselt ellu rakendataks, meil on vaja realistlikke eesmärke, nii oluline on siseturu õigusaktide ähm, õigusaktide puhul tegeleda äh, ülevõtmise mahajäämusega. varem läks liikmesriikidel, oli liikmesriikide mahajäämus viis koma viis kuud, nüüd kaheksa kuud. liikmesriigid peavad pühendunumalt eh, Euroopa õigusakte rakendama. me peame aga konstateerima ka seda, et kakskümmend aastat siseturgu on toonud kaasa selle, et rahvamajanduste eh, erinevused on dramaatiliselt suurenenud. Eh, suurima rahvamajanduse jooksev konto ja nõrgima rahvamajanduse jooksev konto on äh, nüüd äh, dramaatiliselt, äh, nende vahe on nüüd dramaatiliselt suurenenud eurooplastena oleme panustanud sellele, et siseturg äh, omab ravivat mõju, aga me oleme tähelepanuta jätnud selle, et konkurentsivõime territoriaalsel, territoriaalsest vaatepunktist ei ole paranenud. me peame selle vastu mm, tegutsema hakkama ja siseturu tulemustabel annab meile selleks võimaluse. ka siseturu kahekümnes aastapäev annab meile ajendi selleks, et äh, et püüelda sellele, et meie jooksevkontod oleksid äh, tasakaalustatumad. ka nii saame, äh, ainult nii saame me äh, ka Euroopa piirialadel hoolitseda tasakaalu eest me näeme, et, et lõuna puudujäägid ja põhja ülejäägid tekitavad probleeme, meil on vaja uusi teooriaid, mis mis lepitaksid äh, siseturu äh, tasakaalu nihkeid. siseturu tulemistabel võib olla heaks vahendiks, aga see ei tohi jääda hambutuks tiigriks. mõelgem sellel siseturu nädalal äh, siseturu peale, mõelgem sellele, mis saaks kõiki eurooplasi tuleviku jaoks, mm, kõigile eurooplastele anda paremad võimalused tuleviku jaoks aitäh ja nüüd saab äh, Euroopa Konservatiivide fraktsiooni nimel äh, sõna proua Gööling kaheks minutiks. suur tänu, proua äh, juhat-, pre-, president, meie fraktsioon toetab seda raportit, nagu te kõik teate, me sagedasti ei ole selle koja ettepanekute osas väga entusiastlikud, kuid siin saame me küll olla rohkem kui entusiastlikud ja oleme lausa positiivselt rõõmsad selle üle, et see siseturg lõpuks lõpule viidaks. loomulikult on tarbijad ja kodanikud need, kes saavad kasu sellest täiesti toimivast siseturust ja just praegu, majanduskriisi ajal, on see eriti oluline meie vaatame Euroopast väljapoole, otsime sealt turge, otsime eksporditurge, aga samas ei tohi me unustada ära ka neid väljakutseid ja võimalusi, mida pakub meile siseturg. loomulikult, ühtse turu loomine kodanike ja ettevõtjate jaoks ei tähenda seda, et tohiks loobuda heade õigusaktide väljatöötamisest kuid samuti peab saavutama nende rakendamise ning piiriülese sünergia liikmesriikide vahel. ilma selleta ja ilma rakendamiseta ei ole võimalik kodanikel ühtse turu äh, hüvesid nautida. meie fraktsioon toetab komisjoni jõupingutusi ja eriti härra Barnier jõupingutusi äh, ülevõtmise edenemise kohta äh, liikmesriikides ja aruandluse kohta selles küsimuses me tervitame ka seda, et siseturu õigusakte e, nõutakse, et neid viidakse ellu ja rakendatakse rikkumismenetlust, kui seda ei tehta. E, ja see on ka väga oluline, et e, saavutada tulemusi. ühtse turu akt peaks olema pidevalt arenev dokument selleks, et turg lõpuks lõpule viidaks. sinna hulka peaksid kuuluma ka digitaalse ühtse turu loomine, investeeringud kiiresse internetti ja muud sarnased ettevõtted, ettevõtmised. ka liikmesriigid peaksid aktiivsemalt tegutsema, väga oluline on, et ühtset turgu loetaks väga esmatähtsaks küsimuseks ja kõik tegevused peavad olema läbipaistvad ja meie meelest on tõesti eh, ühtne turg Euroopa turu kroonijõul veel. aitäh ja nüüd saab EFD fraktsiooni nimel sõna härra Paška kaheks pooleks minutiks. aitäh, lugupeetud volinik, sel aastal eh, tähistame siseturu loomise kahekümnendat aastapäeva ja siseturg on tõepoolest üheks väga oluliseks majanduskasvu mootoriks Euroopa Liidus. ma olen nõus härra Pusutiliga, et äh, me peame tagama siseturu eeliste jätkumise kodanikele, kuid äh, lisaks äh, järelevalvemehhanismide jälgimisele õigusaktide ülevõtmisel me peaksime vaatama ka seda, kuidas tegelikkuses kasutatakse siseturu eeliseid Solviti kaudu ja seda ka Euroopa äh, tööturuasutuste võrgustiku kaudu ning teiste vahendite kaudu. ja see peaks tagama, me peaksime tagama ka, ka su-, parema eh, juurdepääsu konkreetsete toodete juurdepääsu sisu, eh, siseturule. peame vaatama, et millised on need tooted, mis turule jõuavad, me teame, et näiteks Slovakkias on ette tulnud juhte, kus turule on lubatud eh, toiduaineid, mis äh, ei ole vastavuses nõuetega, dioksiini mürgituste juhtumised eelmise aasta, eelmisel aastal Põhja-Euroopas ja Saksamaal, Poolas oli meil äh, probleeme soolaga, mida kasutati äh, teedel äh, seda, see, mm, see sool jõudis jaevõrku toidu, toidujaevõrku ja on äh, olnud kahetsusväärseid juhtumeid ka kanalihaga. oli sarnane olukord ka äh, maisihelveste äh, pakenditega, partiidega, mille puhul esines siis, mille tarbimise puhul esines oksendamist ja siseturu toimimise parandamisel me peaksime pöörama enam tähelepanu ka järelevalvemehhanismide parandamisele eh, turule lubamisel, mis jõuab tarbijateni. aitäh ja nüüd saab sõna härra Gustavson uue fraktsiooni nimel. aitäh. ma ei taha hakata siin kiitma siseturgu Äh, pigem keskenduksin puudustele. meie majanduspoliitika ja siseturg äh, pidid lubama vaba liikumist kodanike huvides, kuid tegelikult näeme me hoopiski äh, suuremat tööpuudust ja me peaksime siseturgu kasutama selleks, et äh, majanduskasvu taaskäivitada, kuid iseenesest äh, see ju ei juhtu, töökohtade loomiseks on meil vaja täiesti uut majanduspoliitikat, mis oleks äh, keskkonnasõbralik, mis ähm, seab esiplaanile inimesed, mitte süsteemi me peame vaatama, milline on inimeste otsene side eh, sisuturuga, siseturuga. kuidas me siis korraldame täpselt seda, kuidas tuhanded inimesed hakkavad eh, kontoritesse tulema, et isiklikult eh, seda sidet tekitada, kuid tegelikult peaks see siseturg toimima keskkonna ning kodanike huvides, mitte suurte ettevõtete huvides. on äh, ehitatud äh, suu-, kõrged müürid eri sektorite vahele ja ei toetata neid inimesi, kes lootsid paremat tulevikku Euroopas, vaid praegu on nad äh, bürokraatia sisse uppumas aitäh ja nüüd saab sõna äh, härra Obermaier pooleteiseks minutiks aitäh, kakskümmend aastat on siseturg äh, oma nelja vabadusega olemas olnud ning äh, kindlasti on siseturg toonud mõningaid eeliseid Euroopa kodanikele. selleks, et kasutada ära kogu selle potentsiaali, peab see, peab probleemid tuvastama kodanikele võimalikult lähedal ja lahend, need peavad leidma lahenduse, Solvit on selleks väga hea vahend, tihti äh, töötakse väga kiiresti, aga kahjuks ei ole piisavalt personali, vaja oleks investeerida rohkem personali, selle asemel, et luua uus äh, segane Euroopa Liidu agentuur, mille kasulikkuses kodanikud pigem ei ole veendunud. siseturg kindlasti saab paljusid asju teha, aga see ei saa olla ainus lahendus majanduskriisile ja seda kindlasti mit-, eelkõige siis mitte, kui ignoreeritakse seda, kus pinnenmark, kus siseturg jõuab oma piirideni. näiteks äh, idaeurooplased, kes, äh, kes Austrias töötavad väga väikse palga eest, äh, Frankfurdis näiteks töötavad väga, töötab väga palju äh, inimesi, kes on varifiied, kindlasti on see väga hea ehitusfirmade jaoks, aga äh, aga va, äh, äh, sellepärast, et äh, varifiiad kindlasti töötavad kolm korda madalama palga eest ja siin siseturg kindlasti ei ole hea töötajatele ja kodanikele, vaid vastupidi, neid kasutatakse ära. nüüd saavad sõna järgmised kõnelejad ja esimesena saab sõna kolmeks minutiks härra Paldassaare. president, volinik ma jagan täielikult kolleeg Bussutili poolt üles seatud prioriteete ning loodan, et me võtame selle raporti ka suure häälteenamusega vastu, nõnda et saaksime tugevdada edasigi meie äh, ühtset turgu. see on Euroopa Liidu arendamise jaoks esmatähtis. ja kõige viimased tulemused, hindamistulemused on näidanud seda, et liikmesriigid täidavad üha vähem oma kohustusi seoses Euroopa õigusaktide ülevõtmisega. selles mõttes ma olen nõus kolleegiga, et on tarvis öö, tugevamini tegutseda öö, ja ka paindlik, suuremat paindlikkust Äh, rikkumismenetluses äh, ning peame vaatama, kuidas oleks võimalik solviti mehhanismi paremini kasutada. lähimuspõhimõtetega äh, võib tekkida probleeme, kui hakatakse väga formaalseks muutma solviti õiguslikku alust sellepärast ma arvan, et komisjon peaks ilmtingimata uurima kõiki võimalikke lahendusi selleks, et tugevdada äh, Solviti tegevust ilma äh, et me mingisugusesse õigusküsimuste rägastikku seal peaksime kinni jääma ning lõpetuseks tahan öelda, et Lissaboni lepinguga on ka parlamendi roll ümber vaadatud ning meil on nüüd märkimisväärsed volitused selleks, et läbi vaadata ja ka struktureerida ühenduse õigusakte selleks, et tagada ka liikmesriikide võimudega viljakamat koostööd ning väga oluline on, et ka seda maksimaalselt ära kasutatakse struktureeritud arutelus liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel. suur tänu, härra äh, Valdassaar, järgmisena äh, proua Vailer. proua president, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, eelmisel nädalal Prantsuse, Saksa partnerluspeol äh, tohtisin ma rääkida äh, siseturu kahekümnenda aastapäeva täitumisest. väga huvitav oli näha, kuidas äh, kodanikud sellele reageerisid. Nad arvasid, et see on täiesti iseenesestmõistetav ja väga hea, et see nii on. Need neli põhivabadust on Euroopa Liidu mm, jaoks äh, väga olulised ning me kõik üritame võidelda selle vastu, et üritatakse, kui üritatakse kehtestada uusi äh, piire, uusi tõkkeid, nagu Saksa ja Prantsuse valitsus on äh, üritanud teha. inimeste vaba liikumine on meie jaoks vähemalt sama oluline kui kaupade ja teenuste vaba liikumine härra Pusutile raport on väga hea ja kasulik. siseturu tulemustabel, Solvit ja teised vahendid on väga kasulikud selleks, et tuvastada, kas valitsused tõesti tahavad Euroopa õigusakte ja kas e, olemasolevaid puudujääke ka tegelikult vähendatakse, nagu ülemkogus kokku lepiti. me soovime, et siseturg muutuks kodaniku jaoks lihtsamaks, me tahame, et VKE-d saaksid lihtsamal juurdepääsu siseturule ning me tahame, et kõik kodanikud saaksid sellest kasu. rakendamine ei sõltu äh, tihti äh, riigi suurusest mainiti, et äh, Malta paistab silma heade tulemustega, Belgia kahjuks mitte. mina arvan, et väga huvitav on teie üks taotlus, mis on minu jaoks väga sümpaatne, aga ma pean ütlema, et meil et teie raportis on mõned asjad, mis äh, on juba olemas, näiteks artikkel kaheksateist või artikkel nelikümmend üks või artikkel kakskümmend üks, et Euroopa Kohus töötaks kiiremini. me võib-olla peaksime veel veidi tööd tegema selle raportiga. Ähm, sotsiaaldemokraatide nimel tahaksin ma mõnda aspekti veel rõhutada, et vaja on korralikku rakendamist äh, ning härra Hatsimarkakis, kui te mind kuulaksite, siis äh, Saksamaa parlamendi mõlemad kojad äh, te tegelevad praegu äh, maksete direktiiviga ning need kuulutud, mida ma kuulnud olen, ei, ei ole positiivsed. siseturg on ka vahend selleks, et kriisist väljuda, see loob töökohti, annab panuse majanduskasvu aga paljud äh, mehhanismid on siiski liiga mm, raskepärased äh, ja mul on ka kriitikat härra Barnier, selles raportis sotsiaalne ühtekuuluvus äh, ei leia piisavat käsitlemist, meie pidame seda väga oluliseks ning ma tsiteerin lõpetuseks teie endist kolleegi Jacques Delors'i, kes ütles, et siseturg töötab kolme põhimõtte jär-, alusel konkurents, ühtekuuluvus, solidaarsus, mis meid ühendab, aitäh! aitäh proua Vailerile ja nüüd saab proua Zuber sõnaks, sõna pooleteiseks minutiks. proua president, selles raportis on mitmeid huvitavaid ideid, näiteks et Ehm, siseturg aitab eh, suurendada konkurentsivõimet ja ta on parim viis, kuidas majanduskriisist üle tulla, need on kõik head ideed muidugi. aga nad on ainult eh, sobivad suurettevõtjate jaoks, suurkapitali jaoks. ega võta arvesse eh, inimeste majandusarengut, kes elavad ääremaadel, aga just need inimesed ja riigid, Äh, on kõige suuremates raskustes oma majanduste pärast, sellepärast et äh, siseturg oli neile põhiliseks panustajaks. Äh, seal oli tegemist erastamisega, dereguleerimisega ja nii edasi, nõnda et nüüd on hävitatud nende piirkondade konkurentsivõime, nad sõltuvad impordist, eriti energia ja toiduainete impordist ning sõltuvad väga palju teistest riikidest nagu näiteks minu kodumaa. väga palju firmasid pannakse kinni, eriti VKE-sid. ta kaotatakse tuhandeid töökohti, vaesus, tõrjutus kasvavad. ja kõik on sel-, selliste nähtuste tulemus, näiteks erastatakse, liberaliseeritakse avaliku sektori teenused ja nii edasi, sest siseturg ei võta arvesse inimeste õigusi räägitakse ainult kaupade, teenuste ja kapitali vabast liikumisest, aga inimesed on pidanud nende vabaduste eest võitlema, oma sotsiaalsete ja majanduslike õiguste eest võitlema ja nemad tahavad midagi muud kui seda. suur tänu. aitäh, härra Šegelit ma nüüd siin ei näe ja seepärast saab proua Kalb Pels nüüd kolmeks minutiks sõna. köszönöm szépen, elnök asszony! először is szeretném megköszönni Buzu aitäh, ma tahaksin kõigepealt äh, tänada härra Pusutile tema raporti eest, äh, mitte ainult sellepärast, et äh, see on viisakas, vaid sellepärast, et see raport on tõesti väga tõhus ja väga praktiline. see rõhutab instrumenti olulisust, mis saab siseturu muuta läbipaistvamaks ja mis laseb meil ka meie ülesandeid paremini näha. ma olen nõus kolleegidega, kes ütlevad, et siseturul on suur minevik, aga hoolimata sellest ajaloost ei toimi siseturg endiselt laitmatult. meie eesmärgiks on see, et siseturg tooks endaga kaasa eeliseid kõigi Euroopa kodanike jaoks ja et äh, neid, e-, neist eelisteks saaks kasu tõesti kõik siseturul osalejad. et tulemustabeli, äh, tabel näitab positiivset trendi, äh, aga me ei tohi äh, saavutatuga rahule jääda. on tulnud aeg vaadata rohkem ringi ja saata teavet selle kohta, kus me peame rohkem tegutsema, kus me peame üritama mahajäämust kärpida ja selles osas ongi see raport väga kasulik, see näitab, et me ei tohi detailidesse kaevuda, ei tohi silmi sulgeda probleemide ees ning ma tahaksin rääkida avalike hangete teemast, mis moodustavad viisteist kuni kakskümmend protsenti Euroopa SKT-st ning kui me kor-, siseturu õigusakte korralikult kohaldaks, siis see tähendaks, et me saame tulevik, saaksime tulevikus palju raha kokku hoida. me peame hoolitsema selle eest, et Euroopa muutuks konkurentsivõimelisemaks. kui me lisaks väga rangele fiskaalpoliitikale pöörame piisavalt tähelepanu ka sellele, kuidas õigusakte rakendatakse ma arvan, et me läheme õiges suunas, aga me peame nägema ka seda, et õigusaktide rakendamine ei ole alati perfektne, aga sellest äh, ei piisa, kui me räägime sellest läbipaistvuse puudujäägist. meil on vaja äh, meil on vaja partnereid, kellega probleeme lahendada, meil on vaja ära kaotada paralleelstruktuurid, me peame õigusakt aktid äh, üle võtma ja rakendama niimoodi, et need vastaksid inimeste ootustele, et need äh, looksid töökohti ja annaksid panuse majanduskasvu. ma olen veendunud selles, et äh, meil ei ole vaja siseturu tulemustabelit selleks, et öelda, et me oleme oma ülesanded täitnud, vaid selleks, et näha, kuhuni me, kuhu me oleme jõudnud. ma arvan, et mõned liikmesriigid saavad siin küll kiita, aga sellest hoolimata on meil vaja veel palju tööd ära teha. aitäh ja nüüd saab sõna kolmeks minutiks härra Kohverati. Grazie, president. Signor commissario, siamo tutti aitäh! volinik, me kõik oleme veendunud selles, et siseturg on midagi väga olulist ja on seda olnud viimased kakskümmend aastat. see on saanud osaks Euroopa Liidu identiteedist ja me kõik usume, et siseturg saab anda olulise panuse Euroopa Liidu liikmesriikide majanduskasvu taastamisse. kuid me peame pöörama enam tähelepanu teemadele, mida siin on täna juba ka mainitud. milline on siseturu põhiline vaenlane täna, on see kriis, just see kriis on see, mis paneb paljud kodanikud kahtlevalt siseturu poole vaatama ja võtab ära ka selle kasvupotentsiaali, mida siseturg annab, nii et me seetõttu peame keskenduma majanduskasvule, nii nagu oleme ka mitmetelt teistelt kõnelejatelt täna kuulnud. sest ilma majanduskasvuta meie töö siseturu alal muutub ka palju keerulisemaks. see kriis mis praegu valitseb, toob endaga kaasa veel teisigi negatiivseid nähtusi. see justkui õigustab teatud riikide äh, käitumist, seda, kas nad kohaldavad või mitte, seda, mida parlament, nõukogu ja komisjon on otsustanud, üks probleem on äh, õigusaktide ülevõtmine ja see ülevõtmise, üle, viivitused ülevõtmises ei ole tihtipeale tingitud mitte õigusaktide keerukusest, vaid poliitilistest äh, valikutest ja teine pool on äh, tekstide vääritimõistmine. nii et need, ka need ülevõetud tekstid võivad äh, omada väga erinevat mõju liikmesriigiti, kui me vaatame neid andmeid, detailselt, siis jääb mulje, et Euroopa kasutab öö, äh, oma ressursse väga isekalt. me peaksime tagama selle, et meetmed, mille eesmärgiks on siseturu tugevdamine, et neid ka üle vaadatakse ja et oleksid ka sanktsioon, sanktsioonid, äh, kui on viivitused öö, ähm, õigusaktide ülevõtmisel või kui neid ei võeta üle. ja nüüd see tundlik küsimus, solviti õigusliku aluse küsimus, me ei saa teda jätta täielikult õigusliku aluseta, praegu meie majandus kannatab kriisi all ja see on tingitud välis, välistest faktoritest me peaksime kindlasti langetama kiireid otsuseid, mitte neid edasi lükkama, sest ilma selleta jääme me nende ettepanekute kaheta. proua Vertmann, aitäh! lugupeetud kolleegid, praegu me igal pool Euroopa Liidus tunnetame majanduskriisi selleks, et jälle pöörduda tagasi majanduskasvu juurde, peame me keskenduma siseturule, mis on kõige olulisem inst-, instrument. tegemist peaks olema siseturuga, millest saavad kasu nii kodanikud kui ettevõtted. sel-, vaja on toetada riiklike ettevõtete vahelist sünergiat ning need peaks ja äh, ametiasutused peaksid äh, pühendunumalt äh, õigusakte üle võtma ja õigeaegselt rakendama. liikmesriigid peavad täitma oma kohustusi ning vaja on läbipaistvust ja tõhusust e, ning eeliseid tuleb selgitada ettevõtetele ja kodanikele. selleks annab panuse Solvit, suur tänu kolleeg Puusutilele selle väga hea raporti eest, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna härra Schwab veel kord kolmeks minutiks. aitäh, lugupeetud kolleegid mind üllatasid mõningad arvamusavaldused, nagu näiteks kolleeg Gustavson vasakpoolsete hulgast ütles, et siseturg on inimesed ajanud vaesusesse ja sellest saavad kasu ainult suurkontsernid. mina ei saa sellega nõus olla, minu valimisringkonnas ei ole üldse suuri kontserne, minu valimisjaoskonnas on väga palju VKE-sid, kes saavad kasu siseturust kui tegemist oleks äh, maailmaga, kus siseturgu ei oleks, siis äh, nende äh, turustusvõimalused ei oleks sama head ning mina saan oma valimisringkonna kohta öelda, et see, selline järeldus on lihtsalt vale. kolleeg Vailar viskas, viitas diskussioonis sellele, et maksehäirete direktiiv rakendamine ka üle, ja ülevõtmine Saksamaal ka venib. ma pean, saan öelda, et me teeme kõik et selleks, et see direktiiv, mis on võetud vastu siin äh, demokraatlikult, äh, mida on toetanud ka Saksamaa minister, äh, võetakse üle korrakohaselt ning lõpetuseks tahame tulla tagasi ühe asja juurde, mida siin on väga vähe mainitud, aga kolleegi raportis on see kirjas, kui me jõuame selleni, et meil on rohkem määrusi ning õnneks komisjon on ühtse turu aktis teinud vastava ettepaneku, et äh, tullakse välja rohkemate määrustega, siis äh, liikmesriikidel on vähem mänguruumi rakendamisel, aga õiguse rakendamine muutub ühtsemaks ning äh, tulevikus me peame rohkem tegelema sellega, kui meil õnnestub äh, ülevõtmise mahajäämust vähendada ning äh, lugupeetud volinik, äh, ma meenutaks veel kord seda, et äh, Rahvapartei jaoks on äärmiselt oluline see, et me analüüsiks, et millistes valdkondades me saame vastu võtta direktiive ja millistes valdkondades me saame vastu võtta määrusi selleks, et siseturus saavutada parimaid tulemusi, aitäh! aitäh ja nüüd saab kolmeks minutiks sõna proua Schaldemose. suur tänu, proua president, daamid ja härrad. kui mina olin väike, kahekümne aasta eest, siis mulle see siseturu mõte väga ei meeldinud. ma arvasin, et sellest võidavad ainult, võidab ainult kapital ja mitte inimesed. aga aja jooksul olen ma oma arvamust muutnud ma olen näinud, kuidas see asi toimib ning ma pean ütlema, et siseturg sellisel viisil, nagu ta täna toimib, on saanud Euroopa öö, koostöö motiiviks, ta on aidanud luua Euroopa kodanikele töökohti ja heaolu. samuti on oluline, et see ka edaspidi nõnda oleks. sellepärast tulebki meil hoolitseda selle eest, et siseturg toimiks üha paremini öö, ja see tähendab ka seda, et meil tuleb suurem panus anda. häbiasi on see, et nõukogu ei ole selle arutelu juures ja ei kuula, sest oluline on ju, et liikmesriigid mõistaksid, et nende õlul lasub tohutu vastutus selle eest, et siseturu õigusaktid ka nõuete kohaselt ellu rakendataks. nagu härra Pussutil ka ütles, selgub, et osad riigid teevad seda väga hästi, kui aga kõik liikmesriigid teeksid sama hästi kui Malta, siis oleks meil ka väga hästi toimiv siseturg sellepärast ma arvan, et asi taandub kõik liikmesriikide tahtele, just seda me peame paremaks muutma, me peame ise paremini tegutsema, sest sest kui me seda ei tee, siis me kaotame äh, siseturu tähtsuse ja kodanikud ja ettevõtted ei mõista seda enam. praegugi me naerame nende põllumeeste üle, kes on, on ehitanud uusi äh, kanakuute oma kanadele, äh, aga meie siin võitleme siseturu eest ja soovime, et meil oleks võimalik vabapidamisega kanade muneosta. Eh, oluline on, et inimesed saaksid olla kindlad, et need tooted, mida nad ostavad, on ohutud ja kasulikud, me peame samal kindlad selle eest, et siseturg toimib ning et need töötajad, kes on nüüd ilma tööta jäänud, äh, võiksid olla kindlad, et toimib siiski õiglane konkurents. me peame oma asja paremini ajama ning ma arvan, et siseturu tulemustabel on just see vahend, mis näitab, mis toimib, mis ei toimi. olen nõus ka härra Pussutili selle mõttega, et võiks niisugune kiirmenetlus sisse seatud saada nende liikmesriikide jaoks, kes ei täida oma enesele võetud kohustusi. seda tuleb ka kiiresti teha ja praegu asjad liiga kiiresti ei lähe aga on veel võimalik muudki ette võtta, nagu volinik ütles, näiteks rakkerühm, mis võiks liikmesriikide pealinnades käia ja aitaks liikmesriikidel ühendusõigushakke paremini üles, üle võtta. suur tänu, härra Pusutil, selle raporti eest, suur tänu teie panuse eest, meil on võimalik asja paremini teha ja me võime muidu järgmised kakskümmend aastat seletada, et me saaksime ka järgmised kakskümmend aastat ütelda, et siseturg on Euroopa kodanike jaoks. aitäh härra Mitchell'i ma nüüd ei näe ja sellepärast annan sõna härra Repole kolmeks minutiks. Eh, arvoisa eh, puhemies, rauha ja proua asepresident, rahu ja sotsiaalne õiglus, nende saavutamine on olnud Euroopa koostöö põhieesmärgiks ja see on võimalik ainult siis, kui siseturg toimib nõuetekohaselt. Euroopas on mitmeid võimalusi, kuid on ka oht, et me ise hävitame oma võimalused. seetõttu ma leian, et see raport rõhutab väga olulist teemat, nimelt Euroopa Liidu õigusaktide ülevõtmist paljud liikmesriigid endiselt ei rakenda äh, direktiive või määruseid äh, õigeaegselt, see leiab aset eriti just maksualases ning keskkonnaalases äh, seadusandluses ja see ei toenda ka kaasa mitte ainult nende riikide kannatamise, kus need puudujäägid ilmnevad, vaid see puudutab, mõjutab ka teisi liikmesriike. kui me tahame solidaarsust äh, suurendada ning äh, majanduskasvu soodustada, siis peaksime tagama selle, et äh, õigusaktide ülevõtmine kiireneb. kui liikmesriigid ei soovi ellu rakendada näiteks keskkonnaalaseid äh, ettekirjutusi, siis äh, kuidas äh, saab Euroopa Liit jõuda kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkideni ressursside energia säästvat kasutamiseni? see puudutab Euroopa Liidu usaldusväärsust ning konkurentsivõimet ning eelkõige kodanike õigusi. kuidas me saame nõuda, et kodanikud usuksid ning pühenduksid ühiste eesmärkide saavutamise, saavutamisele, kui otsustajad ja liikmesriikide juhid ise ei soovi seda teha. Euroopa Liidu õigusaktide eesmärgiks on tagada parem keskkond VKE-dele tegutsemiseks ning samuti tarbijate jaoks ilma ühtse seadusandluseta ning selle uuendamiseta ei ole see ju võimalik. seetõttu peaksime me sekkuma teatud liikmesriikide käitumisse, kes ei pea nendest ühtsetest mängureeglitest kinni. kui me ei sekku selliste rikkumiste puhul, siis me killustame siseturgu. ja sellele taandubki küsimus kriisist Euroopa Liidus, me räägime siin moraalist, eetikast, kõik äh, peaksid äh, keskenduma ühtsete eesmärkide saavutamisele. sõna saab härra Stolojan kaheks pooleks minutiks. aitäh. tahaksin samuti õnnitleda härra Pussutili selle omaalgatusliku raporti äh, koostamise puhul ühtne turg on küsimus, mille osas kõik liikmesriigid nõustuvad, et tegemist on suure eelisega Euroopa Liidu äh, puhul. kuid äh, ühisturu õige toimimine põhineb sellele, et liikmesriigid võtavad üle äh, õigusakte enda seadusandlusse ja me näeme, et on endiselt palju äh, liikmesriike, kes on maha jäänud äh, selles vallas. teine küsimus puudutab ähm, selle, nende õigusaktide ülevõtmise kvaliteeti ja siin ma pean rõhutama seda, et esimene takistus või kõige olulisem takistus puudutab äh, seda faasi, kui luuakse õigusakte kui meil on kolmepoolsed läbirääkimised komisjon, nõukogu, parlament, siis me näeme, et on teatud tõrksus ja vastumeelsus äh, mõningate liikmesriikide poolt, loomaks äh, võrreldavaid tulemustabeleid äh, selleks, et siis võrrelda siseriikliku seadusandluse ning Euroopa Liidu õigustiku norme sellised tabelid on ju esimeseks sammuks, mida me peame astuma selleks, et äh, meil oleks äh, asjakohane monitooring selle kohta, äh, milline on ülevõtmise kvaliteet. ja meil peaks olema seetõttu ka reegel, et iga Euroopa Liidu õigusakt, sellele peab järgnema ka vastav võrdlev tabel. ja Triele Ptapara, palun aitäh ja nüüd saab kolmeks minutiks sõna proua Rapti. aitäh, mm, ma tänan teid ja ka sõpra Simon Pussutile, kes on teinud väga head tööd. ma tegelikult valmistasin ette teistsuguse kõne, aga kahjuks pean ma nüüd rääkima muudest asjadest. nimelt ähm, on põhjuseks see, et äh, ma sain teadlikuks, et on esitatud selline muudatusettepanek ning see muudatusettepanek äh, muudab äh, kliimat täielikult. ja see muudab täielikult seda raportit. Kreekas on üks väga tuntud laul, kus on juttu sellest, et mis äh, algab hästi, lõpeb äh, valusalt ja see laul tuleb mulle praegu meelde, mm, sest äh, armas Saimon, see raport algas ju väga hästi, tegemist oli hea tekstiga äh,, ja enamus äh, oli sellega nõus äh, hää,, äh, hääletus komisjonis oli ühe, kiitis selle ühehäälselt heaks, aga see ei lõppe hästi, sellepärast et siseturg ja siseturu tulemustabel ei puuduta ju arve, vaid vastupidi, siin on tegemist inimestega, siin on tegemist Euroopa kodanikega ning äh, siin on tegemist äh, Euroopa kodanikega kriisi ajal. Euroopa Parlament äh, arutab äh, asju ja toimib õig-, õigusloojana, aga me ei see, see ei jää ju katseklaasi tasandile, vaid oluline on just nimelt elluviimine, ellurakendamine ning me teame, et siseturu tulemustabel näitab, kas äh, iga liikmesriik äh, on äh, õigusakte õigesti rakendanud, õigesti üle võtnud ja õigesti rakendanud ja me teame, et on liikmesriike, kes äh, on maha jäänud. ning me oleme kõik ühel meelel selles osas, et et vajadusel tuleb neid liikmesriike trahvida, aga enne kui trahvima hakata, tuleb kontrollida, et miks liikmesriigid on rakendamisega maha jäänud. mis äh, on selle põhjuseks? et äh, pool äh, äh, probleemidest on seotud maksunduse ja keskkonnaküsimustega, on väga kõnekas, sest praegu me räägime ju majandusolukorrast, majandus- ja rahaliidust ning kui me näeme, et me neid ei, teemasid ei harmoneeri, siis on meil probleeme, siis meil on tegemist kriisiga ja nüüd on meil siin see muudatusettepanek, mis ütleb, et me peaksime looma prokuratuuri, veel ühe sellise institutsiooni, mis tegeleks kontrollimisega ja ja karistusi määraks selleks, et liikmesriike tagasi õigele teele suunata. mina kardan, armas Saimon, et sellise tegevusega me edu ei saavuta Euroopas. ja niimoodi ei muutu siseturg atraktiivsemaks. nii et ma palun, et te väga mõtleksite selle üle, ma lõpetan kohe, härra proua president. Ehm, kuidas on lugu siis äh, stiimulite ja karistustega? meie, sotsialistid ja demokraadid, toetame stiimuleid meie ei usu, et äh, Euroopa Rahvapartei toetaks üksnes äh, karistusi. aitäh, aitäh, proua Rapti, härra vastust ei ole siin, proua Hertsogit ka siin ei ole ja seepärast annan ma nüüd sõna härra Haabrile neljaks minutiks well,. proua president, mul on suur heameel äh, siia lõpuks jõuda, jäin küll hiljaks ja suur tänu, et võtsite mu nimekirja ikkagi kõnelejate hulka äh, mul on kahju, et ma ei kuulnud härra Pusutili eh, ettekannet raporti kohta ja ma ei kuulnud ka voliniku vastust, kuid ütleksin vaid seda, eh, komisjoni esimehena, et mul on väga hea meel, et nii palju kolleege on kohal teid siin toetamas ja kuigi me igas asjas ei ole ühel nõul, nagu just praegu öeldi, äh, siis vaatamata sellele, selle raporti detailne analüüs näitab seda, kui põhjalikke teadmisi äh, minu komisjonil on siseturu küsimustes ning ma tean, et teie võtate seda väga tõsiselt ja ma olen kindel, et te nõnda ka alguses ütlesite, härra volinik. mul on kahju, et ma ei kuulnud kõikide äh, kõnesid ja ma ei tea, kas ma nüüd hakkan kordama, mida siin on juba öeldud, aga tahaksin pühendada oma märkused kahele konkreetsele aspektile. kohe jõuan ka äh, proua Rapti poolt tõstatatud rikkumismenetluse küsimuse juurde, kuid kõigepealt tahaksin ma rõhutada seda, mis minu arvates peaks näitama äh, kuidas me äh, jälgime või seirame siseturu edasiarenguid nimelt me peaksime hindama seda, kui palju on kasutamata võimalusi ja kasutan äh, härra Bolkensteini fraasi ühes tema raportis, mida tema igal aastal esitas meile tule- äh,, siseturu kohta, kus tema kirjeldas siseturgu kui Ferrarit, mis kihutab edasi teise käiguga. ja võib-olla tollal me seda Ferrarit nii väga ei tahtnudki äh, me tahtsime hoopiski mitte selle kõige suurema kiiruse asemel juurdepääsetavust, usaldusväärsust ja nii edasi, aga minu arvates ütles ta õig-, liiga, päris hästi seda. sest probleem, kolleegid, mis meil praegu on, on just see, et meie ei tea seda, kui palju kasutamata võimalusi siseturul endiselt veel on. me ei tea seda, kui paljud ettevõtted on püüdnud müüa kaupu ja teenuseid äh, riigis, kus neil on selleks täielik õigus, aga kus nad on pidanud frustreeruma nende olemasolevate tõkete pärast, mis oleks pidanud ju kaupade ja teenuste direktiivide ja pakettidega kõik olema ära kaotatud juba ja on läinud teistele turgudele või nad on võtnud mõne teise kauba müügiks. Need kaotatud võimalused, neid ei ole meil võimalik kunagi kokku arvata. aga küsimus hoiakutest, ettevõtjate hoiatustest siseturu kohta ja nende teadmised ühtsest kontaktpunktist ja solvitist, need kõik näitavad seda, kui palju potentsiaali läheb kaotsi siin raportis on vaid lühike lõiguke sellest, kus palutakse komisjonil lisada ka Eurobaromeetri tulemused sellele valitsemistavade kontrollile. ja nüüd ma tahaksin teada, kas selles iga-aastases Eurobaromeetri analüüsis on üks seos tehtud siseturuga või mitte ja peaksime siia juurde panema ka teadlikkuse äh, meetmed. me tea-, me peaksime tegema kindlaks, kui hästi teavad ettevõtjad ja kodanikud kogu seda siseturu öö, öö, süsteemi. ja kui me seda ei tee, siis ei olegi meil õigesti aimu sellest, mis toimub. samuti ka see Yo Europe platvorm, ka see tuleks integreerida nõnda, et meil oleks üks tugev bränd, nõnda et kodanikud teaksid, kuhu õieti info saamiseks tuleks pöörduda, see oli esimene asi, millest ma tahtsin rääkida, teine asi, rikkumised mina arvan, et põhiline idee, mis raportis sisaldus, äh, oli see kiirmenetluse äh, ettepanek ja see jääb ikka kehtima, võib-olla on liiga vara praegu seda kõike arutada, aga äh, härra Pusutil ju ütleb, tuleks potentsiaalselt kaaluda aga me tahame ütelda seda, et kui inimesed ei saa kaupa või teenust müüa sellepärast, et valitsus ei ole õigusakte rakendanud, siis meil tuleb selles, selles asjas kiiresti tegutseda. sellepärast, et kui äh, õigust äh, ei mõisteta, siis see, siis keelatakse inimestele see võimalus. ja nüüd jõuame vaba mikrofoni vooruni ja kõigepealt saab sõna proua Predsedujoča, spoštovani gospod komisar aitäh, lugupeetud volinik. nüüd, kui tähistame kahekümnendat aastapäeva siseturu loomisest, on härra Pusutili raport väga teretulnud. lõppude lõpuks peame me teadvustama seda, et Euroopas ei konkureeri me üksteisega, vaid me peaksime enam keskenduma teiste konkurentidega mujal maailmas, näiteks BRIC riikidega. ja seetõttu ma tervitan kõiki neid algatusi ja leian, et enam peaks rõhku panema paremale suhtlusele, meil on igasuguseid portaale kõikides liikmesriikides, kuid isegi inimesed, kes selle ala eest vastutavad, ei kasuta neid portaale. Pole piisavalt suhtlust äh, pole piisavalt suulist ja kirjalikku suhtlust. on vaid väike protsent VKE-sid, kes on teadlikud nendest võimalustest ja ülejäänud on sellest süsteemist välja jäänud. aitäh, proua Pasescu, palun. aitäh, proua asepresident siseturg mängib keskset rolli Euroopa Liidu jõupingutustes kriisist väljuda, seetõttu on tähtis äh, ellu rakendada kõiki Euroopa Liidu direktiive. liikmesriikide jõupingutuste jälgimine on tähtis, sest seega paraneb ka siseturu toimimine ja sellest saavad kasu ka kodanikud kõige viimane tulemuste tabel näitab, et äh, väike osa liikmesriikidest on oma ülevõtmise eesmärkidest kinni pidanud, Rumeenia kahjuks ei suutnud kinni pidada mm, sellest vähemalt ühe protsendi nõudest, nii et Rumeenia peab kindlasti tegema enam jõupingutusi ülevõtmisel. aitäh ja nüüd saab sõna härra Brons. In the early days of what was the EEC vanasti äh, ühe äh, EEC ajal räägiti teistest äh, ter-, terminitest, aga mõte oli ikkagi seesama ja paljudki sattusid segaduse selle, selles osas, mida need, mida need mõisted tähendasid. aga inimeste vaba liikumine oli just oli just mõeldud selleks, et nad saaksid uusi töökohti. aga nüüd kutsume komisjoni üles väga kiiresti tegu, tegutsema rikkumismenetluste osas siis, kui inimesed, kui riigid ei ole suutnud täita oma kohustusi. nõuame, et suurendataks järelevalvet liikmesriikide üle, aga seitsmekümne kolmandal aastal, kui Ühendkuningriik liitus, siis äh, hoiatasid paljud meid selle Orwell, Orwelliliku äh, nägemuse eest ja nüüd me näemegi, kuhu see asi on jõudnud. eurokraatide sõnad on just sellised, suur tänu aitäh ja viimase kõneleja, kõnelejana vaba mikrofoni voorus saab sõna proua Turn. <clears throat> aitäh, proua asepresident. siseturu tulemuste tabel on väga oluline samm, me peame tagama selle, et et need tulemused jääksid ka meie arutelude keskpunktiks. Euroopa Liit on kodanikele kasulik, kuid ainult siis, kui me ka ellu rakendame Euroopa Liidu õigusakte. muidugi on meil vaja motivaatoreid, meil on vaja parimaid praktikaid jagada ja vahetada, Your Europe portaali to-, toimimine on kõik suureks kasuks. mul on hea meel, et et äh, siseturufoorum oli niivõrd, on niivõrd ähm, mõtestatud ja selline siseturu äh, ürituste seeria peaks aset leidma igal aastal, et oleks parem koostöö ka Euroopa Parlamendi ning äh, komisjoni vahel. ainult siis saab siseturg olla midagi, mis on kodanikele lähemal. aitäh ja nüüd annaks sõna mm, härra volinikule. aitäh, proua asepresident, aitäh kõigile, kes äh, sõna võtsid nende öeldud sõnade eest. tahaksin härra Schwabi ja proua Höringit selle eest, et nad äh, oma sõnavõtu alguses rõhutasid seda, et kui me räägime ühtsest turust, siis me räägime majanduskasvu võimalustest härra Konferati rääkis kriisist äh, kui kõige suuremast ohust äh, siseturule. Äh, oma sõnavõtus ütlesin midagi, mis sarnaneb teie seisukohaga. ma ütlesin, et praeguses kriisis protektsionismi ja natsionalismi esiletõusuga on tõepoolest oht siseturule, on oht, et siseturg killustub on teatud äh, äh, natsionalistlikud ja protektsionistlikud refleksid, millele siseturg ei pruugi vastu pidada, kuid see suur siseturg, kus on, äh, kus valitseb vabadus, see on meie põhiliseks võimaluseks selleks, et majanduskasvu taastada. seda kõike arvestades peame mõistma seda, et et me, meil oleks parem arusaam selle kohta, kus, millised on nõrkused, kus on ähm, puudujääki ülevõtmisel, õigusaktide ülevõtmisel. meil peaks olema enam kontakte kodanike ning äh, ettevõtjatega. selle tulemustabeli äh, kasutamisel ütleksin härra Schwabile, et lisaks sellele, et meil on see üldine pilt äh, olemas, me peaksime minema veel kaugemale ja vaadata üksikasjalikult, kuidas toimib üks või teine meede, näiteks teenuste vaba liikumine mis moodustab nelikümmend protsenti Euroopa Liidu majandusest, et me peaksime valdkond valdkonna kaupa vaatama seda tulemustabelit, kuidas neid direktiive ellu rakendatakse, nagu ütles ka proua Pacescu, see tulemustabel on võimaluseks anda justkui pluss- või miinuspunkte, kuid samas ta ka aitab riike. see on äh, heade praktikat, äh, heade praktikate, mm, parimate praktikate vahetamise võimaluseks äh, ja olen nõus härra Schwabiga, et ähm, meil peaksid tõepoolest kõikides valdkondades olema sellised põhjalikud tulemustabelid, härra Repo äh, rääkis rikkumismenetlusest. ma öö, äh, olen öelnud seda, et oluline on see, et riigid äh, peaksid kinni oma kohustustest ja härra Repo, meil on juba öö, ka teatud edusamme äh, toimunud äh, selles vallas. Äh, meil oli pilootprojekt, mis vähendas tõepoolest rikkumismenetluste arvu ja ka nende menetluste kestvust. meil on vaja lähendada siseturgu ettevõtetele ning kodanikele ja seda saame teha eelkõige Solviti kaudu. soovitav oleks, et igas äh, liikmesriigis, nagu ütles ka Carrera äh, Commos ning äh, härra Obermeier, et liikmesriikides Solvitil oleks ka piisavalt personali, et nad oma ülesandeid saaksid täita nagu ütles härra Pusutil ja proua Vailer ja ka proua Rapti ja äh, rääkisid äh, sellest nimetatud äh, prokuröri ametikohast, meil on teatud reservatsioone komisjoni poolt selle idee osas, kuna meie ise oleme aluslepingute hoidjaks komisjonis ja siinkohal on vastutus just meil, kuid äh, seadusandjana on teil muidugi õigus puud-, pöörduda komisjoni poole, et nõuda, et komisjon on oma ülesandeid täidaks. nii et ka parlamendil on enda poliitilise järelevalve funktsioon ja see on osaks ähm, ka institutsioonide vahelisest dialoogist, et me kõik saame ühtselt äh, seda olukorda parandada nüüd komisjoni rolli tugevdamine selleks, et tagada tekstide parem ülevõtmine. võib-olla peaksime me keskenduma nendele sektoritele eelkõige, mis on prioriteetsed siseturu toimimise seisukohast, mis on kõige olulisemad konkurentsivõime ning majanduskasvu seisukohast nii et meil oleks teatud nulltolerantsi põhimõte. nii ka härra Pusutil arvatavasti oma ettepanekuga seda ette kujutas. meil peaks olema äh, midagi palju kõikehõlmavat kui lihtsalt Euroopa semester, mis siis äh, saavutusi äh, ka konkurentsivõime ning majanduskasvu vallas ähm, arvesse võtaks ja kindlasti ma arutan seda kolleeg Olli Rehniga. me peame veel palju tööd tegema, peame veel, äh, peame aktiivsemalt olema dialoogis kodanikega ning ähm, ning ähm, ettevõtjatega ja praeguse ja, ja selle ühest äh, siseturu nädala Äh, mõte on tõepoolest väga tervitatav, me püüdsime kasutada kõiki uusi suhtlusvahendeid, äh, äh, suhtlusvõrgustikke, selleks, et tõepoolest kodanikeni jõuda. Schwab ja kolleeg Tajani äh, püüdsid äh, seda sõnumit viia otseselt äh, väi-, väikeste keskmise suurusega ettevõteteni, selleks, äh, et nende elu lihtsamaks muuta. nii et nende parema positsiooni tagamine siseturul on kindlasti üheks meie äh, eesmärgiks, kindlasti ei tohi me siin kõrvale jätta ka öö, liikmesriikide parlamente, nagu mainiti. nüüd vastus äh, Rabaškale. me räägime siin öö, äh, toote ohutusest, muidugi kõik need äh, öö, tooted, mis turule jõuavad mujalt riikidest, peavad vastama Euroopa Liidu nõuetele ja vastav äh, volinik sellega kindlasti ka tegeleb. nagu proua Kalpers meenut-, mainis, äh, on meil siseturul po-, tegemist äh, ka riigihangetega mm, viisteist kuni seitseteist protsenti siseturust näiteks elektroonilised riigihanked võimaldaksid siin suuri sääste saavutada. härra Tarabella äh, rääkisid äh, e-hangete äh, süsteemist ja kui me koos ühiselt ähm, saame süstematiseerida ähm, ümber korraldada äh, e-hanked või riigihangete mm, süsteemi, siis me saame kokku hoida sada miljard, miljardit mm, eurot aastas. olen nõus härra Schwabiga selles osas, mis mm, puudutab just VKE-de rolli ja see töö, mis on veel teha selleks, et kiirendada kõikides Ähm, et selleks, et ka VKE-d saaksid osaleda enam riigihangetes, äh, riigihangete konkurssidel. Äh, proua Suberle, härra Gustavsonile ütleksin, et ähm, siseturg ei tähenda kõiki Euroopa Liidu poliitikaid, see on äh, see lähtekoht, millele me ehitame ka avaliku ning erasektori partnerlusi kui põrand või see põhi ei ole stabiilne, siis äh, kannatab ka kõik see, mida sinna, mille, mis sinna ehitatakse, rajatakse. härra Gustavson mainis ka keskkonnasõbralikku majanduskasvu, mis on üheks kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgiks kindlasti soovime saavutada tasakaalu ja sellest äh, rääkisid ka paljud teised, rääkides sotsiaalsest ettevõtlusest, rääkisid turust ning äh, konkurentsivõimelisusest, äh, nii et need on need võtmesõnad ja selles teises siseturu aktis need võtmesõnad ka kajastust leiavad, see peaks valmima selle aasta suvel nagu soovis ka härra Schwab, peaksime enam vaatama seda, et me kasutaksime enam määrusi kui direktiive. nii et selles vaimus me koos äh, proua Schaldemosega äh, nõukogust äh, äh, valmistame ette, äh, ette teist siseturuakti ja loodame, et koos parlamendiga leiame ka vahendid, et, et ellu ka rakendada need nelikümmend erinevat ettepanekut, mis on selles tekstis. nüüd on tõepoolest aeg tegudeks. ja kui me püüame kõrvaldada siseturul kõik takistused, eh, siis eh, on meil enam võimalusi töö, eh, töökohtade loomiseks ning kriisist välja tulemiseks. seetõttu peab meil olema, peaksid meil olema ka õiged vahendid, nagu ütles ka härra Pusutil, kõik need tekstid, mis on siseturu vallas ja me peaksime neid äh, jälgima sektori kaupa, ettevõtete kaupa, selleks, et see siseturg tõepoolest paremini toimiks. daamid ja härrad, ma olen veendunud, et äh, et see on äh, kõige mm, suurem võimalus majanduskasvu taastamiseks ja me peaksime seda kindlasti kasutama. ma tänan teid, lugupeetud härra volinik ja ma nüüd kannan kohe sõnu raportöörile. suur tänu. kas minul on neli minutit aega? mulle öeldi, et mul on neli minutit kõneaega. suur tänu alustuseks tahaksin tänada härra voliniku Barnier ja kõiki kolleege, kes võtsid sõna sellel väga huvitaval arutelul kõiki neid kolleege, kes on toetanud peaaegu tingimusteta minu raportit ja ka neid, kes on teatud reservatsioone esitanud, eriti seoses selle muudatusettepanekuga ja sellest ma räägin hetke pärast lähemalt. kõigepealt aga räägin sellest paradoksist, mida volinik alguses nimetas. ta ütles, et meie ees on paradoks, mis ühelt poolt öö, äh, on selline, et me kõik mõistame, me peaaegu peaaegu kõik mõistame siseturu potentsiaali, aga teisalt me teame, et siseturg kipub sagedasti olema esimene ohver, kui asjad hullemaks lähevad. ja kohe hakkavad tulema esile protektsionismi tendentsid ja just seda me peamegi ületama, just see takistus on see, millest me peame üle saama. oma raportis ma tõin välja kolm võimalust, kuidas seda saavutada. esiteks ülevõtmine. me peame üle võtma siseturu õigusaktid õigeaegselt ja õigesti. kui me seda ei tee, siis ongi probleem käes teiseks tuleb seadusi tõhusalt ellu rakendada. kui me ei rakenda neid ellu, siis ei ole ka mingisugust kasu neist, nende ülevõtmisest üldse. ja kolmandaks, meil tuleb kodanikele ja ettevõtjatele anda vahendid selleks, et nad saaksid asja parandada, kui asjad on hukka läinud. mõned kolleegid äh, tulid välja reservatsioonidega seoses minu ettepanekuga, muudatusettepanekuga, räägin ruttu, kuidas need asjad olid. siin kutsume üles komisjoni panna paika kiirmenetluse, rikkumismenetluse jaoks ja kaaluda, rõhutan just nimelt, ja kaaluda sellise sõltumatu organi loomist komisjonis, mille ülesandeks on äh, menetleda öö, äh, siseturu äh, seadustiku rikkumisi ja kõike seda pärast seda, kui äh, volinike kolleegium on selle heaks kiitnud. meie püüame siin kasutada kiirmenetlust rikkumismenetluse jaoks. me tahame, et sellele ettepanekule saaks ka antud tegelik sisu ja komisjonil siis ei ole vaja kannatada selle põhjendamata poliitilise surve all, mida sagedasti, mille all komisjon sagedasti kannatab, siis kui liikmesriigid eh, esialgu eh, rakendavad selleks, siis kui on algatatud nende vastu rikkumismenetlust ja see ka venitab neid rikkumismenetlusi me ei räägi siin sanktsioonidest, nii nagu proua Rapti sellest asjast aru sai. ei, me püüame selle protsessi muuta vähem poliitiliseks ning seda kiirendada. ja ilmtingimata ei ole see mõeldud mingisuguseks ähvarduseks. eesmärgiks on just nimelt see, et siseturg toimiks. ja küsimus, miks siis just praegu seda teeme, praegu on just õige aeg, kui me praegu ei tegutse, siis me oleme tõesti oma võimalused maha maganud. ning lõpetuseks, ma olen nõus kõigi nende kolleegidega, kes ütlevad, et Euroopa põhiline tugevus seisneb siseturus ja küsimus meie ees praegu seisab, on see, et kuidas tagada, et see siseturg ikkagi meie kõikide jaoks toimiks. mina arvan, et me peaksime haarama sellest võimalusest kinni, et tegemist on kahekümnenda aastapäevaga, võtma kokku oma jõu ja poliitilise tahte, et saaks jagu nendest nõrkadest külgedest, mis praegu siseturul esineb ja et me saaksime luua tõesti sellise siseturu, mis annab majandusliku jõukuse kõikidele meie kodanikele just nii, nagu nad seda soovivad, aitäh! aitäh, lugupeetud daamid ja härrad, Pusutili raporti arutelu siseturu tulemustabeli kohta on nüüd äh, lõppenud, hääletus toimub homme kell kaksteist ja nüüd